vastavalt äh, artiklile sada kuus meie kodukorras äh, äh, ja esimesena on siin sõna, on Giovanni Lavia, palun. aitäh, lugupeetud president tänane arutelu ei olnud tegelikult esialgses päevakavas ette nähtud, aga äärmiselt oluline on, et me selle teemaga tegeleme, sest see on äärmiselt oluline. sest tegemist on teemaga, mis puudutab inimeste tervist, loomade tervist ja keskkonda. mul on väga hea meel, et meil täna see arutelu toiru, toimub. viimastel kuudel oleme tunnistajaks olnud paljudele pingelistele aruteludele mis on seotud otsusega eh, selle väetise aktiivsete toimeainete koostisosade luba pikendada. Eh, eh, see kõik on seotud fütosanitaartoodete turule toomise reeglitega. juunis kaks tuhat kuusteist praegune luba aegub ja nagu te teate, glüfosaat on kasutusel väga paljudes taimekaitsevahendites Äh, seda kasutatakse äh, äh, väga laialdaselt, seda toodetakse maailmas väga laialdaselt. viimase neljakümne aasta jooksul on seda kasutatud väga paljudes põllumajandusvaldkondades. me peame hoolitsema selle eest, et me esitaksime sellele kõigele täna vastuväite. me palume et see toode võetakse turult ära, et seda luba ei pikendata. ja me peaksime samuti vaatama eh, neid aineid, mis ei tohiks eh, toodetes olla, mida müüakse. samuti palume, et komisjon vaataks sõltumatult läbi eh, glüfosaadi klassifikatsiooni, arvestades uusi teaduslikke andmeid mis puudutavad selle aine kartsenogeensust ning sisesekretsiooni näärmetele häirivat toimet. niisiis, meil on äh, palju teaduslikke tõendeid, millega tuleb tegeleda. me peame äh, vaatama, milline oleks selle kasutusloa äh, pikendamise mõju. märtsis kaks tuhat viisteist ajak rahvusvaheline Äh, vähiuuringute amet ütles, et see aine on tõenäoliselt kartsenogeenne ning on piisavalt tõendeid äh, näidat-, tõendamaks, et äh, laboritingimustes on see aine loomadel tekitanud kasvajaid. EFSA Toiduohutuse Amet vastupidiselt sellele aga hinnates sama ainet ütles, et tõenäoliselt äh, selle aine koostisosad äh, ei põhjenda äh, ümberklassifitseerimist kartsinogeenseks ainseks, sest et see aine ei ole kartsinogeenne. nii et, et on jõutud kahele erinevale järeldusele. niisiis, mida me peame tegema, me peame üritama kohaldada ettevaatuspõhimõtet me peame hoolitsema selle eest, et mis tahes tooted, mis on turul, on sellised, et need ei kahjustaks inimeste ja loomade tervist. samuti peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid, kui nad tohi, tahavad ettevaatuspõhimõtet rakendada, saaksid seda teha, sest et ähm, on ju suured ohud, mis põhju, põhjendavad sellist lähenemist inimeste tervishoid, loomade tervishoid, keskkond on ohus. niisiis, meie ülesanne on hoolitseda selle eest, et me saavutame äh, võimalikult äh, kõrged kaitsetaseme oma tarbijate tervisele ja me kutsume komisjoni üles seda tegema. me kutsume komisjoni üles see ettepanek tagasi võtma võt- ja mitte pikendama seda kasutusluba ja samuti tahaksime, et EFSA edastaks kõik andmed, mis nende käsutuses on äh, ja mis on olnud EFSA järelduste aluseks, nii et, et meil oleksid tõesti kõik teaduslikud andmed. aitäh ja nüüd saab sõna volinik. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin meelde tuletada, et Euroopa Parlamendi järelevalveõigus puudutab seda, kas see äh, rakendusakt ületab need rakendusvolitused, mis põhiõigusaktidega on antud. ja sellega seoses tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, see rakendusmäärus, mis puudutab glüfosaadi kasutusloa pikendamist, on olnud menetletud äh, kooskõlas tuhat sada seitse määrusega kooskõlas aastast kaks tuhat seitse ja määtlusega sada kaheksakümmend kaks aastast kaks tuhat üksteist, mis puudutab komitoloogia menetlust. komisjon leiab, et ta ei ole ületanud oma rakendusvolitusi. komisjoni talitused on esindanud selle äh, rakendusakti eelnõu alalisele komisjonile vastavalt õiguslikule raamistikule. komisjoni talitused arutavad praegu liikmesriikidega, milline oleks äh, parem viis edasi liikuda glüfosaadi kasutusloa uuendamise vallas, selleks et leida lahendus, mis leiaks võimalikult laiapõhjalise toetuse liikmesriikides äh, praegune rakendusakti eelnõu tõenäoliselt, äh, seda tõenäoliselt muudetakse ja seda ei saa pidada komisjoni lõplikuks otsuseks. lugupeetud saadikud, enne kui väljendate oma seisukohta selle resolutsiooni osas, tahaksin meelde tuletada paari olulist asja, mis tõstatati juba siis, kui te seda teemat arutasite keskkonnakomisjonis. see määruse eelnõu sisaldab ähm, kohustust äh, see heakskiit tagasi võtta, kui EFSA klassifitseerib selle Äh, toote teisiti. teiseks, komisjon on alustanud äh, tööd äh, nende koostisosade osa ja ei luba glüfosaati sisaldavaid tooteid turule, kui need sisaldavad ohtlikke koostisaineid. kolmandaks, komisjon on palunud tootjatel äh, avaldada need uuringud, mida tootjad regulaarselt esi, esitavad. tehnik Andriukaitis äh, sa-, lõi glüfosaadi rakkerühma ja me oleme saanud siis äh, taotlused ja praegu vaatame neid üksikasjalikult läbi, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik ja fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei nimel saab pooleteiseks minutiks sõna Angelique Delay lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, kõigepealt eh, tahaksin meelde tuletada objekt, eh, vastulause on täidesaatev akt ja sellel ei ole mingeid juriidilisi tagajärgi. Eh, me peame arvestama kodanike murega ja me teame, et põllumajandussektor on väga suures kriisis Euroopas on paljud põllumajandustootjad kasutanud glüfosaate, eriti taimekasvatajad. see on äärmiselt oluline äh, äh, põllumajanduses, sellel ei ole mingeid äh, teisi alternatiive ja kõikide selle, kõik seetõttu peame pöörama tähelepanu selle ettepanekutele ettepaneku üksikasjadele tahaksin meelde tuletada, et meil on käimas Äh, menetlus äh, ohtlike ainete osas ja meie saadikud saame selle üle otsustada, me oleme selle menetluse reeglitest kinni pidanud äh, ja kui saadakse uut infot, siis komisjon võib alati oma loa tagasi võtta ja me peame praegu tuginema kahe tuhande seitsmenda aasta määrusele ja mina olen Rahvapartei nimel välja pakkunud muudatusettepanekud ajaliselt piirata seda kasutuse lubamist Äh, panna paika need äh, lisaained, mis on keelatud ning äh, ma soovin samuti, et teadusuuringud jätkuksid selleks, et leitakse alternatiivid glüfosaadile ja ma loodan, et kolleegid kiidavad minu ettepanekud heaks, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleeg, teile on sinise kaardi küsimus. kolleeg Miiort, kas te olete valmis vastama? kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? palun. aitäh, lugupeetud president. Te kõnelesite eh, paljudest asjadest, mis on seotud glüfosaadiga ja mis on olulised Te ei ole loomulikult selle vastu, et me loome, toome ka kolmand-, kolmandatest riikidest sisse toiduaineid ja ma arvan, et see on ka üks asi, mida me peaksime arutama ja tahaksin teile esitada küsimuse. kas te ettevaatuspõhimõtte e, e, tõttu ei peaks olema just nimelt glüfosaatide e, edasise kasutamise vastu, sest need võivad sattuda ju ka toiduainetesse lugupeetud kolleeg, ma loodan, et ma sain teie küsimusest õigesti aru. ma arvan, et eh, meil on vaja palju põhjalikumat arutelu sellel teemal, enne kui me lõplikule seisukohale asume. sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna üheks minutiks eh, sõna Pavel Pots. aitäh Te tahame esitada vastuväit eh, sellise rakendusakti vastu, nagu komisjon praegu pra-, plaanib. Eh, kogu see komis-, komitoloogia menetlus vajab läbivaatamist. Euroopa Liidus eh, jätab endast üha halvema muitse, mina leian, et mulje, ma ei arvan, et glüfosaat tuleb ära osata ka USA-s äh, uuritakse praegu glüfosaadi sisaldust toiduainetes ning äh, meie äh, tahame, et komisjon samuti kodanike kaitseks, et EFSA põhjendab oma soovitust nõndanimetatud uuringutega, mis on läbi viidud, aga neid uuringuid rahastasid ju tootjad Äh, äh, samatigi on selge, et glüfosaat põhjustab väga paljusid haigusi ja hormonaalseid häireid. glüfosaat äh, on isegi seotud antibiootikumidega. ja nüüd proua Göring, ECR fraktsiooni nimel, kas ta on kohal? jah, palun. poolteist minutit, palun suur tänu, härra president. minu fraktsioon on kindlalt vastu sellele resolutsioonile, poolt me ei hääleta, ma võin pikalt rääkida siin sellest, kui oluline on põllumajandusele glüfosaatide kasutamine, selleks mul aega ei ole. seega keskendun ainult minu arvates puudujääkidele siin resolutsioonis. resolutsioon ütleb oma põhjenduses, et glüfosaadi jääke on leidnud, leitud pinnases ja vees. jah, on, aga nagu Saksamaa Föderaalne Riskiinstituut ütleb, on jääke leitud äh, alla ühe protsendi igapäevasest lubatud määrast. Nad ütlevad ka, et jääke on leitud toidus, ütleb resolutsioon, aga asi ei ole mitte öö, äh, öö, äh, jääkides, vaid riskides ning need äh, jääkkogused ei mo-, ei tekita mingisugust ohtu inimeste tervisele, seega miks resolutsioon toob välja selliseid mõttetuid fakte? siin punktis J ka öeldakse, et praegune ettepanek ei äh, piira kasutust. see on vale. rakendusmääruse projekt ütleb, et tuleb välja arendada alternatiivs, alternatiivid glüfosaadile, see on juba projektis sees, seega ennem kui me hakkame üldse mõtlema glüfosaadi kasutamise ja selle väärtuse peale, peaksime me kõigepealt faktid paika panema. kui me räägime siin ettevaatuspõhimõttest, siis jällegi, ettevaatuspõhimõte Euroopa õiguses puudutab neid juhtumeid, kus mingisuguseid teaduslikke tõendeid ei ole. antud juhul on teaduslikke tõendeid väga palju. probleem ongi selles, et me peame valima nüüd äh, rahvusvahelise ja omaenda EFSA äh, organisatsiooni tõendite vahel ja EFSA-ga mul probleeme ei ole. järgmisena saab sõna härra Gerbrandi. Äh, suur tänu, härra president väga hea, et ma kontrollisin, millal see arutelu toimub täiskogul, tuli välja, et just praegu toimubki ootamatult. minu enda öö, probleem antud teema puhul oli sama keeruline kui komisjoni puhul, komisjonil endal. mis protsess see selline on, kui komisjon pärast seda, kui nad oma ettepaneku esitavad, saadavad kirjad äh, hiiglaslikele tööstusettevõtetele, kus nad paluvad rohkem läbipaistvust. niisiis, on olnud suuri probleeme, jah, meil on EFSA, mis mängib olulist rolli, me, me, me, meie mängime olulist rolli Euroopa õigusloomes ning meie sõltume omakorda EFSA-st. meie fraktsioon leiab, et me peaksime väga tõsiselt võtma seda, mida EFSA on öelnud, aga EFSA ei räägi midagi sellest, millise ajapiiri me peaksime kehtestama, seetõttu esitasime me liberaalide fraktsiooni nimel muudatusettepaneku, kus me kutsume komisjoni üles glüfosaate heaks kiitma maksimaalselt viieks aastaks, võttes samal ajal arvesse e, kõiki võimalikke uusi tõendeid selle aja jooksul, mis näitavad, et äh, glüfosaat on ohtlikum kui varem arvatud ning siis see heakskiitmine peatatakse. me esitasime selle muudatusettepaneku just kakskümmend minutit tagasi ning loodetavasti suudate te selle läbi analüüsida ennem homset hääletust. suur tänu, ma pean vabandama kolleegide äh, Sanni ja Köölingi ees, sest äh, kolleeg Sannil, proua Kööling, oli sinine kaart teile, sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus selle ära kuuluma? härra Sanni, kui te olete valmis küsimuse esitada, si-, esitama, siis palun Teil on selleks võimalus. suur tänu. tahaksin esitada proua Köölingile ühe küsimuse, see puudutab üldisemalt seda arutelu. glüfosaadi kasutamisele ollakse päris palju vastu. kuigi maailma põllumajanduses kakao kasvatamises näiteks ka kasvatatakse, kasutatakse ära viiskümmend protsenti kogu maailma glüfosaadist. kas see peaks ka probleem olema? suur tänu, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis see puudutas glüfo, glüfosaadi kasutamist. kas te rääkisite kakaost? vabandust, tõlkes ei tulnud see päris hästi läbi. jaa Äh, paljudes põllumajandussektorites, äh, mis on Euroopa Liidule veel lähemad kui kakao, äh, paljud sellistest sektoritest sõltuvad päris palju glüfosaadist, seetõttu on meil ka jätkusuutliku kasutamise direktiiv, kus öeldakse täpselt, kuidas selliseid tooteid nagu glüfosaat kasutada. ja kui jääked tuvastatakse, siis milliseid samme tuleb astuda, mina olen kindel, et saab tegeleda ka resistentsusega tõhusalt ja minul ei ole probleeme, meil tõesti glüfosaati on vaja. aitäh, järgmisena vasakpoolsete nimel. kolleeg Külonen. tutkimuskeskuksen IARC-n. kallid kolleegid. glüfosaat on äh, aastast kaks tuhat viis äh, olnud kantserogeenne aine. selle kohta on tõendeid. Äh, tegemist on sisesekretsioonisüsteemi häirijaga ja äh, seega pea, äh, peaksid äh, sellised tooted meie keskkonnast kas-, kaduma, aga see ei ole niimoodi juhtunud. on ka teisi uuringuid, mis näitavad, et mõned glüfosaadi derivaadid võivad tundi, tungida pinnasesse ja jääda sinna väga kauaks ajaks, sest see lagunemisprotsess on väga aeglane me peame arvestama nende uuringutega, sellepärast et äh, äh, me, me, need uuringud viidi läbi soojates riikides, me peame vaatama, kuidas glüfosaat käitub jahedama kliimaga alades. suur tänu nüüd Roheliste nimel poolteist minutit, härra Hoisling. suur tänu, väga hea on rääkida nüüd glüfosaadist siin kojas. Euroopas äh, on oluline ka ettevaatuspõhimõte siin mainiti ka Maailma Terviseorganisatsiooni. Äh, bioloogiline äh, mitmekesisus näiteks kannatab väga palju äh, glüfosaadi kasutamise tõttu ning see, see, selle kasutamine on tõusnud seitsekümmend protsenti viimastel aastatel, seda, selle jääke võib täheldada nii õlles, toiduainetes ning meis enda organismiski. kui te seda ei usu, usute või mitte, proua Kööling, siis neid jääke võib tõesti kohata igal pool, seetõttu me peame tõsiselt uulima, uurima, millised oleks selle kasutamise alternatiivid. komisjon soovib aga automaatselt pikendada viieteist aasta võrra selle kasutamist, ilma et mingisuguseid piiranguid kehtestatakse ning seda ainult puhtalt äh, majanduslikel põhjustel, sest talunikud säästavad nüüd mingisugune sada eurot. Äh, me peaksime arvesse võtma ka ökoloogilisi ning tervishoiu aspekte, seetõttu ei peaks pikendama selle kasutamist. ning mul on veel üks märkus volinikule vabandust, see, kuidas te suhtlesite nende suurte tööstusettevõtetega, ei vasta absoluutselt meie üldise äh, lä läbipaistvuspõhimõttega. Äh, härra Liise soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, palun. suur tänu, härra president, kolleeg Hoisling, te ütlesite, et komisjon ei teinud mingisuguseid piiravaid ettepanekuid aga nüüd näiteks äh, Rahvapartei on teinud ettepaneku ajaliselt selle kasutamist piirata ning äh, kui äh, nüüd meie resolutsioon äh, võetakse vastu ning glüfosaat täiesti kaotatakse, siis või ta, võib turule tulla ju palju ohtlikumaid aineid, mida hakatakse kasutama. härra Hoisling, armas kolleeg Liise, jah, minu arvates Rahvapartei on astunud suure sammu edasi pärast ENVI komisjoni arutelusid, see on tervitatav, aga me peame siin arvesse võtma, et glüfosaadil ei ole mitte ainult keemilisi alternatiive seda saab vähendada ka mehaaniliste äh, vahenditega kuni üheksakümmend protsenti. seetõttu äh, äh, tuleb mõelda, põhimõtteline küsimus on see, et tuleb järk-järgult glüfosaadi kasutamist vähendada daamid ja härrad, tavaliselt ma luban ainult ühe sinise kaardi küsimuse, aga teen erandi. järgmine kolleeg, palun. Me puede decir cuánto cuestan las medidas de kas te võiksite mulle öelda, Äh, mida see ettepanek äh, tähendab kasvuhoonegaasidele? liebe frau kollegin ich bewirtschafte einen, einen hof biologisch und ich lade sie gerne mal ein die maßnahmen minu äh, ette pandud mehaanilised meetmed on kõik bioloogiliselt sõbralikud ning see ei tõsta kuidagi kasvuhoonegaase. see on alternatiiv ja see on jätkusuutlik. aitäh. Läheme edasi, proua Kööling Te olite juba kõnelejate nimekirjas, seetõttu me ei anna teile sinise kaardi küsimuseks sõna, palun äh, mõistad suhtumist. järgmisena äh, kolleeg Eevi. suur tänu. antud arutelu on väga tähtis. oluline on öö, äh, seda arutelu silmas pidada ka kolmapäeval väga keeruline on edasi minna selle praeguse heakskiitmisprotsessiga. me peame seda teemat väga ettevaatlikult analüüsima, võtma vastu mingisuguse ühispositsiooni, sest me lihtsalt ei saa uuendada glüfosaadi heakskiitmist. see on, see ei ole mitte mi-, e, mingilgi moel vastuvõetav, me peame vastu võtma ähm, äh, me peame mõtlema ohtude peale näiteks äh, oht, äh, endokrinoloogiliste ohtude peale. peame arvesse võtma ka järgnevatel kuudel valmivaid uuringuid, seega on täiesti mõeldamatu, et äh, seda luba pikendatakse. me peame arvesse võtma mõjusid keskkonnale, meie veeorganismidele ja eelkõige inimestele. järgmisena proua Mäkines suur tänu, härra president, suur tänu kolleegidele olulise arutelu eest, üsna huvitav. päris huvitavad on, on olnud need kirjad, mis minuni on jõudnud, üsna suur lobi käib ka glüfosaadi keelamise nimel, aga viimastel päevadel on minuni jõudnud üksiktalunike kirjad, ma tervitan neid, mitte organisatsioonide, vaid üksiktalunike kirjad, kes räägivad, kui oluline on glüfosaat nende jaoks, kui nad Äh, tegelevad äh, loodust hoidva põllumajandusega, kus nad äh, üritavad vähendada oma süsiniku jalajälge ja üritavad vähendada oma mõju keskkonnale. ma arvan, et väga kerge on üles kutsuda mõne kemikaali keelustamisele, keem-, keelustamisele, sest kemikaalid mõjuvad halvasti inimeste tervisele nüüd tuleb välja, et meil on kaks erinevat teadusuuringute tulemust, aga EFSA oma uurib Äh, äh, tõsiseid ohtusid, rahvusvaheline organisatsioon aga võimalikke ohtusid. minu arvates Rahvapartei ettepanek on väga mõõdukas, me kõik soovime tagada, et tooted on ohutud. me ei soovi neid koheselt keelata, me toetame selle toote uut registreerimist, aga mitte viieteistkümneks aastaks ning me soovime, et tarvitusele võetaks meetmed, kui uued tõendid näitavad, et see äh, aine on ohtlik. me peaksime kuulama kõikide osapoolte hääli. aitäh! nüüd üheks minutiks proua Kadenbach. härra president, proua volinik, me räägime siin glüfosaadist, mis, mida nimetatakse praegu taimekaitsemeetmeks. see ei ole äh, taimekaitsevahend, äh, see äh, tapab taimi sest äh, äh, äh, ning see ei tee mingisugust vahet umbrohu ja kultuurtaimede vahel. seda saab kasutada ainult siis, kui kultuurtaimed on muutunud immuunseks selle vastu. sellest rääkige Monsantoga. minu arvates on siin selgelt täna on näidatud, et äh, glüfosaat kahjustab ka inimeste tervist, see äh, ohustab, äh, võib põhjustada vähki ning hormonaalseid häireid. ning kui me nüüd siin hakkame eitama kui, kui, kui me ütleme, et need ohud ei ole liiga sagedased, siis me võime selle glüfosaadi, seda glüfosaadi luba pikendada. kui aga me leiame, et need ohud on liiga sagedased, siis peame me selle loa katkestama. suur tänu, kolleeg Bogovitš soovib teile esitada küsimusi, küsimuse, kas see sobib teile? Also, ich kann es nochmal auf. Können Sie mich hören, Frau Kadenbach? proua Kallenbach, kas te kuulete mind? härra Pogovitš spoštovana kolegica eh, sam sem. austatud kolleeg mina olen puuviljakasvataja juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuenda aasta aastast, aastast saadik ning olen ühe eh, herbitsiidina kasutanud ka üsna sageli glüfosaati ning need inimesed, kes seda kasutavad, soovivad ka vägagi tõtt teada seda ainet on kasutatud nelikümmend aastat ja see ning see ei tähenda, et me peame ainult mõtlema siin ettevaatusmeetmetele, härra president katkestab. E, sinise kaardi küsimuse mõte on, et te küsite küsimuse, mitte ei peaks kõnet proua Kallenbachil ei olegi nagu midagi vastata, seega läheme kõnelejate nimekirjaga edasi. proua Šademuse, palun. suur aitäh. mis meil siin kaalul on? kaalul on äh, olukord, kus äh, glüfosaat on klassifitseeritud kui tõenäoline kartsinogeen ja äh, Äh, see on ja, ja on äh, neid, kes on öelnud, et äh, tegemist ei ole ohtliku ainega inimeste jaoks, ehk siis meil on kaks väga erinevat hinnangut ühe ja sama aine kohta. minu arvates peaksime me siin muret tundma. kui me lubame kasutus- või turundusluba pikendada viieteistkümne aasta võrra, Äh, võttes arvesse, et ühe ja sama aine kohta on nii äh, erinevaid arvamusi, siis see olukord on tõesti murettekitav ja seetõttu ma tahaksin, et komisjon äh, hindaks inimeste tervist kõrgemalt kui raha. me peame glüfosaati väga põhjalikult uurima, enne kui me anname talle mm, järjekordse loa autoriseeringu viieteistkümneks aastaks, alternatiivi ei ole võimalik, me peame glüfosaati tõesti põhjalikult uurima, me ei saa saa ignoreerida WHO muret. suur aitäh! nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde ja ma pean teile ütlema, et äh, väga paljud kolleegid on sõna soovita, soovinud, aga mul ei ole nii palju kahjuks aega, et kõigile kolleegidele sõna anda. kõigepealt äh, Mihhail Šoidrova, palun. austatud president, kallid kolleegid mina äh, hääletasin selle poolt, et me seda teemat arutaksime. mina olen veendunud selles, et tarbijad peaksid äh, olema teadlikud sellest, mille üle me siin kojas hääletame äh, selliste keemikaalide lubamine põllumajanduskasutusse, mis mõjutavad inimtervist, on tegelikult oluline ja prioriteetne teema, ka Euroopa Komisjoni jaoks on see prioriteetne teema, kes otsustab selle üle, ja ka liikmesriikide jaoks on see teema prioriteetne ja sellepärast mina äh, küsisin äh, Keskkonna- ja Tervishoiuministeeriumi arvamust Tšehhi Vabariigist ja nemad tahavad ka olla osa otsustusprotsessist ja nemad on mulle öelnud, et eh, me peaksime toetama komisjoni. mis puudutab muudatusettepanekuid, eh, mille on teinud Rahvapartei, siis mina toetan neid, eh, sest sealt tahetakse lühendada seda perioodi seitsme aastale. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Garcia, palun. suur aitäh, lugupeetud president see arutelu siin ähm, on äh, väga õigeaegne, sellepärast et äh, glüfosaadiga on seotud väga palju ebakindlust. mõned kolleegid on öelnud, äh, et arvamused lähevad lahku selle aine osas. ei, Euroopa toiduohutuse eest vastutavad ametivõimud on väga selgelt välja öelnud selle, et Äh, aktiivse ainega äh, ohtusid ei kaasne. ja Saksamaa vastav äh, asutus ja ka rahvusvaheline Äh, vähiuuringute assotsiatsioon on ka äh, selleteemalise arvamuse välja öelnud, see tähendab seda, et jah, tõesti ähm, ebakindlust võib-olla veidi on, kuid äh, oluline on siinkohal see, kas me peaksime uskuma äh, seda, mida toiduohutust reguleerivad ametid ütlevad või mitte põhiküsimus ongi seal äh, ja loomulikult äh, kaasuvaid küsimusi on veelgi, kuid kõige olulisem küsimus on see. suur aitäh ja nüüd kolleeg Ashworth, palun lugupeetud president, sellel kojal siin on kohus tagada, et toit äh, oleks inimestele ohutu ja et keskkond oleks hästi hallatud ja me peame seda kohustust väga tõsiselt võtma, kui teisest küljest me peame tagama ka selle, et need otsused, mille me langetame, on äh, ohu suhtes proportsionaalsed ja me peame olema oma otsuste tagajärgedest ka teadlikud. kui me räägime nüüd glüfosaadist, siis äh, toode mida toet-, no mida, mille kohta ütleb Toiduohutusamet, et see on ohutu ja millel ei ole kohe võtta ka asendustoodet, äh, äh, siis äh, siin on räägitud sellest, et tuleb tegelikult võtta tarvitusele mehaanilisi tege-, teguviise selleks, et ähm, umbrohtu eemaldada Äh, kuid see kõik äh, läheb palju maksma tööstusele, mis väga suurtes raskustes on juba praegu. ehk siis me peame siin arutelul äh, keskenduma mitte emotsioonidele, vaid faktidele ja kainele mõistusele ja ma kutsun komisjoni üles seda luba pikendama. suur aitäh ja nüüd ähm, Marianne Petir, üks minut. suur aitäh rahvusvaheline Vähiuuringute Amet on klassifitseerinud glüfosaati kui tõenäoliselt äh, kartsinogeerse aine. Äh, nende töötajate äh, uuring, kes on kasutanud herbitsiide oma töös, on näidanud, et nad on teatud tüüpi lümfoomi haigestumise mm, suuremas ohus ja mina usun, et äh, otsus, mis puudutab selle loa äh, pikendamist, äh, on otsus, mida saab teha ainult austades ettevaatuspõhimõtet. olles konsulteerinud ekspertidega, kes ütlevad, et glüfosaadi ana-, glüfosaadi analüüs ähm, seoses inimtervisega on võimalik teha ühe aasta jooksul ja kõnelejad katkestatakse. kolleeg Roope, palun. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Komisjon ei ole valmis äh, muutma praegust olukorda, mis valitseb glüfosaadi ümber. mina usun, et Euroopa Parlament saab siinkohal mängida väga olulist rolli. komisjon käitub justkui midagi ei oleks juhtunudki ja äh, ta on isegi unustanud need skandaalid, äh, näiteks selle, mis on seotud Saksa õllega ja komisjon ei ole tegelikult mures äh, teadusuuringute tulemuste pärast, mis äh, näitab, et glüfosaat võib inimtervisele olla ohtlik. teisest küljest loomulikult on äh, minu arvates liiga vara glüfosaat täielikult keelustada, me teame, et põllumajandussektor on praegusel hetkel kriisis ja kui me glüfosaadi täielikult keelustame, siis me muudame talunike elu veelgi raskemaks. ja seetõttu ma usun, et täna oleks meie jaoks kõige mõistlikum pikendada glüfosaadi luba mõne aasta aasta võrra ja samal ajal muuta rangemaks reeglid, mis kehtivad glüfosaadi kasutamisele, näiteks me võib-olla võiksime äh, keelustada glüfosaadi kasutamise enne saagikoristust ja me peaksime keskenduma ka alternatiivide leidmisele, aitäh! suur aitäh, härra Roope ja sellega on äh, vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd äh, annan sõna ähm, komisjoni äh, nimel volinik Jourovale. Teile esitati väga palju küsimusi lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin korrata veel kord seda, et siin arutelus me räägime sellest, kas see rakendusakti eelnõu ületab puudutab neid pädevusi, mis on algdokumendis, alusdokumendis ära toodud, nagu ma ütlesin, siis Ähm, see äh, dokument, äh, mis puudutab glüfosaati, ju vastab äh, asjaomastele regulatsioonidele ja dokumentidele ja seetõttu komisjon leiab, et siin on kõik nõuetekohane. komisjoni teenistused kindlasti jätkavad liikmesriikidega arutelu glüfosaadi loa uuendamise küsimuses, leidmaks lahendus, millel oleks võimalikult laiapõhjaline liikmesriikide toetus ja rakendus akti eelnõud tõenäoliselt muudetakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab veel kord eh, kaheks minutiks sõna raportöör Janile Viia, palun! suur aitäh! kõigepealt eh, tahaksin ma rõhutada seda, kui kasulik sellelaadne arutelu on. ma tahaksin tänada kõiki kolleege. kõigepealt selle eest, et eh, siin on avaldatud erinevaid seisukohti on väga palju erinevaid äh, seisukohti, äh, väga diferentseeritud lähenemisi äh, siin parlamendis selles küsimuses, kuid nüüd on jõudnud kätte hetk leidmaks mingisugune lahendus. me oleme siin kojas kuulnud erinevaid ettepanekuid, millega on välja tulnud erinevad fraktsioonid, ühest küljest ähm, räägitakse vajadusest Äh, selle, seda luba pikendada, kuid teisest küljest äh, on kõlanud ka vastupidiseid ettepanekuid. on öeldud, et see toode tuleks turult kõrvaldada äh, ja lähitulevikus tuleks selle kasutamine keelustada põllumajanduses. üks asi on kindel, me peame kõik mõistma seda, et see konkreetne toode, mida põllumajanduses kasutatakse, on toode, mida kasutatakse väga laialdaselt äh, ja mille kasutamisega kaasnevad väga paljud positiivsed aspektid äh, Äh, loomulikult on jah, mehaanilisi alternatiive, inimalternatiive selle probleemiga tegelemiseks, jah, tõesti, võib-olla see nii on, kuid me peame vaatama ka äh,, kuidas tagada ja säilitada meie tootmissektori äh, konkurentsivõime ja, ja suutlikkus to,, tootlikkus. homme me hääletame sellel teemal, aga ma arvan, et kõik me peaksime mõtlema selle teema erinevatele külgedele, tahkudele ja ma tahaksin rõhutada ka, kui oluline on Toiduohutusameti roll siin küsimuses. ja nagu siin ka on öeldud, siis seda tegi näiteks kolleeg Aguilera Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, siis jah, tõesti, tegemist on instrumendiga, mis meil on, see on meie käsutuses ja me peame usaldama seda instrumenti niisiis, ma tahaksin tänada teid kõiki selle arutelu eest. suur aitäh, äh, see arutelu on nüüd lõppenud äh, ning äh, homme hääletame seda dokumenti ja